kellest sai Taani valitsuses minister. Poola vastavad ametiasutused andsid mulle teada, et seitsmendast detsembrist kaks tuhat kolmteist valiti kaks uut Euroopa Parlamendi saadikut, härra Zbigniew Zaleski, kes hakkab asendama proua Kolarska-Bobinskat ja Tadeusz Edward Ross, kes hakkab asendama härra Rafal Tšerskovskit. vastavalt kodukorra artiklile seitse mis puudutab otseseid parlamendiliikmete valimisi, samamoodi nagu ka artiklile neli